kolleegid, enne kui äh, alustame, proua Lichtenberg palus, et kui me hakkame riigihankeid hääletama või tegelikult, kui me hakkame hääletama, siis hääletame riigihankeid kõigepealt, sest proua Lichtenberg peab minema teise komisjoni hääletama. niisiis, ma olen nõus, et me siis äh, hääletame riigihankeid kõigepealt nüüd koordinaatorite istungil otsustatu, annan teile kiiresti sellest ülevaate. me kuulasime ära TNT raportööride härra Ertugi ja härra Kumotsakose ülevaade sellest, mida nad on teinud ja ka muudatusettepanekutest. me toetasime siis äh, raportööride ettepanekut toetada teatud arvu muudatusettepanekuid, mis äh, tuginevad teatud kriteeriumitele ja toetavad Euroopa lisandväärtust raportööride nimetamise koha pealt. Äh, koordinaatorid otsustasid, et anname täiendavad punktid fraktsioonidele järgmisel istungil, nii et, et see on üks teema, mida järgmine kord koordinaatorid arutavad. mis puudutab äh, raporteid siis, mis puudutab äh, mootorsõidukite tehnoülevaatust, siis äh, Rahvapartei määrab raportööri. see, mis puudutab nüüd ähm, tarbesõidukite teeäärset kontrolli Eh, sotsiaaldemokraadid saavad selle raporti ja ALDE teeb siis raporti eh, sõidukite registreerimise kohta. raportöörid soovitasid ka, et äh, komisjoni ülevaade, mis puudutab direktiivi viiskümmend üheksa rakendamist aastast kaks tuhat kolm, mis puudutab teatud sõidukijuhtide algseid kvalifikatsioone ja perioodilist koolitust, et siin midagi ette ei võeta ja sama puudutab ka teatist Euroopa elektroonilise teemaksuteenuse sisseviimise kohta ning mitte midagi ei tehta ka koostöölepingu osas Euroopa Liidu ja Šveitsi vahel Euroopa satelliidi satelliidipõhise navigatsiooniprogrammi vallas, mitte midagi ei tehta ka rohelises raamatu osas, mis puudutab mereteadmisi kaks tuhat kakskümmend, sellepärast et Keskkonnakomisjon siin teeb raporti ning resolutsiooni eelnõu äh, saadik Silvestriselt äh, vastavalt kodukorra reeglile sada kakskümmend üks, mis puudutab autode ühist kasutust, äh, siin me koheselt midagi ei tee, aga koordinaatorid leiavad, et me peaksime seda resolutsiooni võib-olla kaaluma oma järgmise raporti kontekstis, mis käsitleb jätkusuutlikku transporti. rääkides aasta kaks tuhat kolmeteistkümne plaanidest, siis eh, on palutud juba, et delegatsioon saaks minna USA-sse ja Põhja-Inglismaale. Eh, samuti on välja pakutud külastuskäik Poolasse ja Poola-Saksamaa piiriregiooni ja samuti külaskäiku Sardiiniasse on palutud. selle ettepaneku tegid liberaaldemokraadid. kuulamiste osas ma annan ka kuulamiste kuupäevad teile. ma annan kuulamiste kuupäevad, et inimesed teavad, äh, millal, millal tulla ja tavaliselt nad tühistavad oma osaluse eelmisel peal. USA üksteist veebruar, Põhja-Inglismaa kahekümne üheksanda aprilliga algaval nädalal Poola-Saksa piir viisteist juuli ja Sardiinia äh, Türgis nädalal, kahekümne kaheksandal oktoobril algab see nädal siis. ja nüüd kuulamised siis. Äh, äh, juhatus otsustas, et komisjonid peavad teatama kuulamiste korraldamisest juba aasta aega ette Eh, see põhjustas komisjonide esimeeste hulgas teatud vastuseisu, aga me peame selle hullumeelse otsusega siiski kaasa minema eh, väga, väga raske on eh, praegu juba ette otsustada, mis kuulamisi me järgmine aasta tahame korraldada. igatahes otsustasid koordinaatorid korraldada kuus kuulamist ja see ei tähenda, et me ei võiks neid rohkem teha neljas raudteepakett, sellel teemal korraldame kuulamise, siis kuidas reageerida er erakorralistele oludele lennundussektoris. Äh, see, äh, seda teemat arutame seoses äh, vulkaanipurskega Islandil, mis juhtub näiteks, kui Islandil veel mõni vulkaan peaks purskama hakkama siis postiteenuste kolmanda direktiivi rakendamine, sadamapoliitika ja gigalainerid ja hiidveoautod ja siis siseveeühenduste parandamine. ja meie istungite ajakava, komisjoni istungite ajakava on ka heaks kiidetud, selle me jagame teile välja istungid toimuvad ka paaril neljapäeval, me peame ka neljapäeval istungeid tegema, terve päeva pikkuseid istungeid, sest meil on nüüd siin uus kvootide süsteem istungi aja jagamiseks. ning tahaksin öelda, et üheksanda oktoobri pärastlõuna selle istungi jätame ära. niisiis, oktoobris toimub transpordikomisjoni istung teisipäeva pärastlõunal, meie järgmine istung siis ühesõnaga on tühistatud komiteede menetluse osas jagati välja siis uudistelehed ka eelmise kohtumise kohta ja Äh, niisiis, äh, sekretariaat jagab teile välja ka äh, info selle kohta, mis puudutab siis täiendavaid uuringuid kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve osas, nii et, et meil on natuke raha veel järel, nii et, et mõningaid uuringuid me saame teha, kui fraktsioonidel on mõtteid, mida uurida. kas kellelgi on küsimusi? igatahes me jagame ka need kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta istungite kuupäevad välja niipea kui võimalik. niisiis, äh, aitäh. ja nüüd läheme edasi siis äh, hääletuse juurde. kas äh, kõigil on hääletuskaardid olemas? kas on keegi, kellel ei ole kaart? ootame härra Panki ja härra Elka Trui ära. tavaliselt, kui inimesed ei leia oma hääletuskaarti üles, siis see tähendab, et ta on kuskil nende viiekümne euroste rahatähtede vahel. härra El Kadroil ei ole veel hääletuskaarti, nii et praegu on siis ainult üks ilma hääletuskaardita inimene. hästi. niisiis, temal ei ole hääletuskaarti. teeme nüüd siis kontrollhääletuse, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ühelgi fraktsioonil ei ole ülearuseid saadikuid. ja härra Panki ja härra El Kadri on ilma kaardita. niisiis äh, hääletage siis teie käega. kõigepealt proua Lichtenbergeri raport arvamuse eelnõu Äh, direktiivi ettepaneku kohta, mis käsitleb äh, riigihankeid, olete valmis? alustame muudatusest üks raportöörilt, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. muudatus kaks poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud nelikümmend kolm härra Ziilelt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatust nelikümmend viis, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? üks poolt, üks vastu ja härra Panki, niisiis, hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kolm, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. muudatus neli, poolt,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 erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist. kontrollime kahteteist, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? härra Panki, jah, te olete poolt. hääletus on lõppenud kakskümmend üks poolt, kaheksateist vastu, see on vastu võetud. kolmteist nüüd, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üks on lisandus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm lisandus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A. poolt vastu, erapooletud, kontrollime kompromissi A, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? üks pluss ja üks miinus. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse on kompromiss osade kaupa hääletusega kolmes osas. esimene osa, kogu tekst ilma sõnadega production costs and social impact costs. teine osa sõnadega production costs ja kolmas osa sõsade, sõnadega the social impact costs. kas kõigil on asi selge? niisiis, kompromissi esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime esimest osa, hääletus on alanud, üks pluss, üks miinus, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud see tähendab, et kogu kompromiss on tagasi lükatud ja nüüd me peame hääletama seitsekümmend kaheksat. ei, seitsekümmend seitset peame hääletama, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seitsekümmend seitset, hääletus on alanud, üks pluss, üks miinus jällegi kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. nüüd hääletame seitsekümmend kuut, kes on poolt? seitsekümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse ei lähe hääletusele, kakskümmend kaheksa. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kaks on järgmine. see puudutab artiklit kuuskümmend üheksa lõige kaks. kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, mulle tundub, et lükati tagasi, aga me kontrollime, kolmekümmend kahte hääletus on alanud kolmkümmend kaks on see, mida me hääletame. artikkel kuuskümmend üheksa, lõige kaks, muudatus kolmkümmend kaks. kas kõik on hääletanud? üks on vastu, üks on poolt, niisiis üks pluss üks miinus, hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend kolm järgmisena, kes on poolt? vastu, erapooletud, kontrollime, kolmekümmend kolme, hääletus on alanud. üks pluss, üks miinus, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend üheksa lisandusena, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend osade kaupa kahes osas, esimene osa ilma sõnadeta however none of these special of a contract ja teine osa koos nende sõnadega, esimene osa hääletus on al-, tähendab, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud teist osa pole vaja hääletada äh,, teine osa, vabandust, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ka. kolmkümmend viis raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kolmekümmend seitset, hääletus on alanud. üks pluss, üks miinus. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa ja nelikümmend seitse, üheksakümmend viis koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja üheksakümmend kaheksa oli ka veel selles kambas. üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu tagasi lükatud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolm ja kuuskümmend seitse koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lõpphääletus, hääletus on alanud. kaks plussi lisaks, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud kolmkümmend kuus poolt, neli vastu, õnnitlused proua Lichtenbergerile. okei okay.. just pause a minute teeme nüüd väikse pausi, väga lühikese suddenly realised my tea bag was in my pocket. yeah, yeah, terrible tea. Okay, carry on with the next. ja läheme nüüd jää-, edasi ma nüüd mõistsin, et mul oli minu teepakikene siin taskus. no võib-olla, kui ma hakkan nüüd seda teed siin ähm, segama, siis jõuab lõhn ka teieni. Lähme nüüd siis järgmise raporti hääletamise juurde, see on siis äh, härra, äh, proua Lichtenbergi raport vabandust, Eeva, ütleb esimees. alustame muudatusega kaks, see on siis proua Lichtenbergi teine raport. muudatus kaks. kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime seda, muudatus kaks ning äh, hääletus on avatud, ma arvan, et see on vastu võetud, kuid kontrollime siiski. kas kõik on hääletanud? kas kõik on nüüd hääletanud, on see kindel? hääletamine on lõppenud. üks miinus, üks pluss, vastu võetud. muudatus kolm, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud järgmine. nelikümmend, ei. Michael, te peaksite teadma seda, et brittidele on tee kohustuslik igal hommikul. muudatus nelikümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend neli langeb ära. ei, viiskümmend neli siiski, kes on poolt? viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime viiekümne neljandat, hääletus on alanud. üks pluss, üks miinus, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ning see on tagasi lükatud. neljas muudatusettepanek, raportööri oma, kes on poolt? vastu? alustame algusest peale, sotsialistid, palun hääletage ka, muudatus, ettepanek neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaks poolt. kas te tahate neljakümne esimest kontrollida? hääled, kontroll on alanud neljakümne esimese kohta. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kaks, kes on poolt? vastu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 kas me võiksime nüüd edasi võt-, oleks võinud võtta siis plokkide nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolmteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend poolt, vastu, erapooletud. kas me kontrollime viiekümnendat, palun, hääletus on avatud. üks äh, pluss, üks miinus, kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud ning see on tagasi lükatud. viiskümmend üks, Meissneri oma, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu. kontrollime viiekümne teist, hääletus on alanud. üks pluss, üks miinus, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ning see on vastu võetud. viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt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 tagasi lükatud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C, mis on osade kaupa hääletus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. muudatus viiskümmend kuus, Siile muudatus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli, poolt, kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis, kes on poolt? nüüd lähme kahekümne üheksanda juurde, sellepärast et teised on kõik kas välja langenud, tagasi võetud. nii, siis artikkel seitsekümmend üheksa, lõige kaks, muudatusettepanek kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss D, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lähme edasi kolmekümne viienda juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu kolmkümmend kuus just oli, kuuskümmend kaks ja kuuskümmend kolm nüüd koos. nii, kuuskümmend neli ja kuuskümmend viis. võtame neid nüüd koos, kes on poolt, vastu, kas me kontrollime, kuuskümmend kaks, kuuskümmend kolm, kuuskümmend neli ja kuuskümmend viis hääletus on alanud. üks pluss, üks miinus, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ning see on vastu võetud. kolmkümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud, muudatus üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ning lõpphääletus, hääletamine on alanud, kaks plussi, näeb juurde, kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud ning see on vastu võetud kolmkümmend üheksa, kolmkümmend kuus, kolmkümmend kuus äh, poolt ning kolm vastu nii, nüüd läheme siis edasi järgmise raporti juurde siin nüüd pikk hääletustulemus, nii et äh, mul oleks väga hea meel kindlasti poole peal hakkavad äh, teil jalad väsima, kuid te, see oleks väga kasulik, kui te oma käsi tõsteksite. nii, kas te olete nüüd valmis hääletusmaratoniga edasi minema? muudatus viis kaksteist, siin on tegemist keelelise muudatusega saksakeelses versioon, versioonis, inglisekeelses versioonis kas me hääletame seda? ei, see on lihtsalt keeleline parandus. nii et me alustame kuueteistkümnendaga siis, jah?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 nüüd siis härra Taylori eh, muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kas me kontrollime kahekümne kaheksandat, palun, hääletamine on alanud. üks pluss, üks miinus. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ning see on vastu võetud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 üks pluss, üks miinus. on, tal on, leidis nüüd oma kaardi üles, jah. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ning see on tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa härra Danelis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd me oleme siis jõudnud neljakümnenda juurde. härra Rike, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa neljakümne kolmandast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 kas me võiksime kontrollida kuuekümne esimest, palun, hääletamine on alanud. pluss üks, kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud ning see on vastu võetud. kuuskümmend kolm on järgmine, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üheksa on järgmine, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaks, see on äh, välja langenud, sellepärast kaheksakümmend üks võeti vastu, nii et äh, läheme edasi muudatus kaheksakümne kahe juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm, see on keeleline muudatus nii et äh, me peame siin parandama siis DJ äh, trenni ja DJ move peaks siis olema selle asemel. me hääletame muudatusettepanekut, kuid me peame muutma siis need sõnad omavahel, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa on järgmine, kes on poolt, vastu, üheksakümmend üheksa, vabandust, vastu võetud. sada kuusteist langeb ära, sada seitseteist langeb ära, sada nelikümmend langeb ära. sada on järgmine, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaks, esimene osa. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm langeb ära. esimene osa langeb ära, nii et teist osa peame ikkagi hääletama. Te olete selle nüüd nii keeruliseks siin teinud, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viis on järgmine, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime see või tä-, tähendab, proovime uuesti, sada viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud sada kuus, see on taas äh, keeleline muudatus. me hääletame saja kuuendat, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitse, mis sellega nüüd siis saab? kas me hääletame seda? niisiis, hääletame ikkagi saja seitsmendat, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaksteist, meil on suuline muudatusettepanek, kas kellelgi on selle vastu midagi, kui ei ole, siis äh, hääletame seda, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viisteist, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üks, sada kakskümmend kaks, aga sada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend neli ja sada nelikümmend viis on samasugused, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend seitse, kes on poolt, kontrollime saja neljakümne kuuendat. hääletamine on avatud, sada nelikümmend kuus, palun. kas kõik on hääletanud, pluss üks? hääletamine lõppenud ning see on vastu võetud. väga hea, et me kontrollisime, sada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend kaheksa ka langeb ära, seega nelikümmend, sada nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend neli on lisa kompromiss seitsmele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kuus on lisakompromiss seitsmele, see on suuline muudatus. ettepanek on sellega seotud, kas kellelgi on selle vastu midagi, härra Alkadrau? jah, aitäh, me oleme selle vastu, siin on, äh, seda ei saa siis äh, panna, nii et siis äh, jääb nii, nagu algne muudatusettepanek oli, lisana kompromiss seitsmele, kes on poolt, vastu, erapooletud, kas me võiksime kontrollida seda, hääletamine on alanud? üks vastu, üks miinus, kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud ning see on vastu võetud. sada viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kus me nüüd oleme? sada viiskümmend üheksa, proua Tikau. kes on poolt? vastu? erapooletud? see on vist tagasi lükatud, kui kontrollime seda, sada viiskümmend üheksa hääletamine on alanud. üks pluss härra Alcatrault, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud, see on tagasi lükatud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend seitse lisana kompromiss kaheksale, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend üheksa lisana kompromissile, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend seitse ja seitsekümmend kaheksa koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend härra Taylor, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend neli, Šenalova, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend viis, Lisana, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend neli, see on lisana, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ma eeldan, et me peaksime vist kontrollima, sada üheksakümmend neli, hääletamine on alanud. ning härra, härra Alko Traui hääl ka juurde, pluss üks, kõik on hääletanud, hääletamine on läbi, see on tagasi lükatud sada üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks, kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada neli Ayala Sender, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuus suuline muudatusettepanek, kas kellelgi on selle vastu midagi? kui ei ole, siis koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada seitse ja kakssada üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kümme kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd kakssada seitseteist, härra Koosa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend üks osade kaupa hääletamine, see on siis teine osa. esimene osa langeb ära, sellepärast et ähm, meil oli kompromiss, nii et siis hääletame teist osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks kaks kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks kaks seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend üheksa on lisana, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kaks lisana, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kolm, kes on poolt, ka lisana, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nii, number neli, härra Koch. tsitaadid siis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number kolm, proua Savisaar, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis ja kuus tegelikult kolm, viis ja kuus olid kõik ühesugused, nii et me hääletasime kolmandat, siis me hääletasime viiendat, kuuendat ka, nii et siis nüüd muuda-, kuu, seitsmes koosa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud. kas me kontrolliksime, kaheteistkümnendate hääletamine on alanud üks miinus härra Alcadrõilt, kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud, see on vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud ning vastu võetud, kui neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd on IMCO muudatusettepanekud, lõige üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kaks poolt, vastu, erapooletud, kas me kontrolliksime lõiget kaks, palun, hääletamine on alanud. üks juurde, kas kõik on hääletanud, hääletamine on läbi ning see on tagasi lükatud. lõige kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. lõige neli. me hääletame ainult viimast lauset, ülejäänud jääb kompromiss kahe alla, nii et siis viimane lõi-, viimane lause, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige seitse, poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. lõige üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige äh, kaksteist, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. milline siis järgmine on? kakskümmend kuus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud härra Bach siis enne lõpphääletust. tänan. me oleme hääletanud siin mitmeid äh, muudatusettepanekuid, mis tegelevad äh, kirjaliku tõlke probleemidega ja miks me ei hääletanud äh, siis muudatusettepanekut viisteist, mis oli samalaadne Okay. We can go back and vote on 50 then. Lähme nüüd tagasi hääletame viieteistkümnendat, siin oli väike segadus, kas tegemist oli keelelise muudatusega või mitte, mis leheküljel see nüüd ongi? viisteist esimesel leheküljel nii et meil oli siin väike segadus, kas tegemist oli keelelisega või mitte, aga hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. nii, lõpphääletus, palun, hääletamine on alanud. härra Al-Kadri, üks äh, hääl juurde. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ning see on vastu võetud, nii et õnnitlen härra Pahh. järgmine raport, palun. mitmeaastane finantsraamistik. Shift up here, do we? Yeah. Mhm. Just recharge your arms for the MFF vote. ja olge valmis äh, hääletama mitmeaastast finantsraamistikku puhanud kätega. okei okay.. Amendment two, Mrs. muudatusettepanek kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm täienduspoolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus tsikalt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa täienduspoolt, üheks äh,, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletud ja kontrollime üle number üheksa. üks vastuhääl Elka Trauilt, kas kõik on hääletanud? ja hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. edasi kümme langeb ära, üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd edasi viisteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle viisteist, palun, hääletamine on alanud. üks vastuhääl Elka Trauilt, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist täiendus, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist koos äh, suulise meedet-, muudatusettepanekuga, kas keegi on sellele vastu? ei ole? siis äh, hääletame poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist täiendus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, eraldi hääletus, esimene osa ja teine osa, nii et esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 esimest osa ei ole ja ei olegi enam tegemist eraldi hääletusega. ja teine osa nüüd poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud vastu võetud kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja lõpphääletus ähm, arvamuse kohta. hääletamine on alanud ja üks pool, poolthäälel Kadraovi poolt läheb ka juurde kas kõik on hääletanud, siis on hääletamine lõppenud. kolmkümmend seitse poolt, üks vastu ja viis erapooletut. nüüd ähm, järgmisena Kriisbecki raport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 erapooletud, vastu võetud. see tähendab seda, et kolmkümmend kaks langeb ära, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, kolmkümmend kolm, palun. hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? ja hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus. kontrollime üle kolmkümmend viis, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? üks poolthääl Elka Traavi poolt juurde, hääletamine on lõppenud. vastu võetud üks poolthääl tuli juurde. kolmkümmend kuus järgmisena, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, kolmkümmend kuus. tundub, et teil on käed tõesti väga väsinud juba, nii et äh, kolmkümmend kuus ja üks poolthääl Elka Traui poolt juurde, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, kontrollime üle, kolmkümmend kaheksa, proua Türa muudatusettepanek, hääletus on alanud. üks poolthääl juurde, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle kolmkümmend üheksa ja hääletamine on alanud. jällegi üks poolthääl Elka Traui poolt juurde. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja vastu võetud, jällegi kakskümmend kaks poolt, kakskümmend vastu, nii nagu kui nelikümmend poolt oodake, et sotsiaaldemokraadid ka jõuaks nüüd järele, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud ja kontrollime üle jällegi, mulle tundub, et on sama enamus, aga see on suhteliselt napp enamus, nii et nelikümmend, kontrollime üle ja üks poolthääl Helga Traui poolt juurde, kas kõik on hääletanud. hääletamine on lõppenud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 erapooletud, vastu võetud. kaks raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi viiskümmend kuus, mis täiendab kompromiss kahte ja siin on äh, osade kaupa hääletus, kaks osa, esimene osa, kogu tekst äh, ilma sõnata õhk, ma ei tea, kuidas me siin hingama hakkame, teises osas on see sõna õhk sees. selleks, ühesõnaga esimene osa poolt, ka vastu raportid vastu võetud, teine osa po-, no tegelikult teine osa peaks ju siis ära langema. ei, me peame hääletama ikkagi teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nii edasi suuline muudatusettepanek number üks sai Ala Senderilt, täiendab kompromissi kaks, kas keegi on suulisele muudatusettepanekule vastu, ei ole, siis hääletame poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt vastu. kontrollime üle kuuskümmend kaks. hääletamine on alanud. ja Elka Traui hääletas vastu. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. see viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle seitsekümmend kaks ja hääletamine on alanud. üks vastuhääl Elka Trauilt. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, seitsekümmend viis, palun, hääletamine on alanud ja üks poolthääl Elkadroilt juurde ja nüüd on hääletamine lõppenud ja vastu võetud. seitsekümmend kuus äh, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd edasi kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend viis järgmisena. poolt, ei, jah, siiski poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt kolm, kaksteist langeb ära, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse, ei, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse langeb ära, neliteist raportöörilt poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle üheksakümmend üks, ma arvan, et see on vastu võetud, aga kontrollime üle hääletamine on alanud, üks vastuhääl juurde. kas kõik on hääletanud? ja hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud, edasi üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kolm osalegu hääletus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kaks proua Jala Senderilt. kas keegi on sellele vastu? ei ole, siis hääletame poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kuus langeb ära, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaks poolt, vastu, erapooletud kontrollime üle sada kaks, mulle tundus, et läks läbi, aga napilt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 napilt. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lõpphääletus, hääletamine on alanud, üks poolthääl Kadrauilt läheb ka juurde. kas kõik on hääletanud? siis on hääletamine lõppenud, kolmkümmend üheksa poolt, neli vastu, üks erapooletu, nii et vastu võetud õnnesoovid proua Kriisbekile okei okay,, uh, we're on to the Läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde ja kõigepealt tahaksin äh, kuulda teie nõuandeid. järgmine päevakorrapunkt on meil maapealne teenindus ja mürapiirangud. tegemist on härra Sassada ja härra Leichtfriedi raportitega. härra Sassada tahab teha PowerPointi ettekande ma ei tea, mida te sellest arvate, ei ole tavaline, et me siin PowerPointi ettekandeid teeme, kui raportöörid oma raporteid tutvustavad. nii et, et ma ei tea, mida te sellest asjast arvate. härra Sassada, palun uh,. aitäh Äh, see võtab ainult äh, mõne minuti kauem kui tavaliselt, äh, niimoodi ma lihtsalt saan kolleegidele oma sõnumi lihtsamalt edastada. niisiis, ma luban selle PowerPointi ettekande teha aga ma tuletan saadikutele meelde, et ei ole normaalne, et raportöörid komisjonis PowerPointi ettekandeid teevad, seda tehakse kuulamistel või kui me arutame mingeid muid küsimusi. antud juhul ma siiski luban selle ettekande teha, aga raportöörid tulevikus, palun pidage meeles, et mulle PowerPointi ettekanded ei meeldi. niisiis. härra Sassada kas te olete nüüd valmis alustama? aitäh. Äh, lugupeetud esimees, kallid kolleegid, äh, maapealne teenindus lennujaamades on väga oluline teema ning nüüd on minu ettekanne kuhugi kadunud, ütleb kõneleja Dobrze, będę kontynuował, żeby, żeby nie, żeby nie przedłużać. niisiis, selleks, et mitte aega raisata, ma jätkan. Äh, tegemist on äh, olukorraga, mis puudutab äh, ligemale sadat, sadakonda lennujaama Euroopa Liidus ja ligemale sadat tuhandet töökohta Äh, jutt käib dokumendist, mille eesmärgik on, eesmärgiks on olukorra lihtsustamine ja asjade äh, lihtsustamine siis nende jaoks, kes neid teenuseid kasutavad. kui me seda dokumenti arutasime, siis ma täheldasin, et väga tihti need arutelud taanduvad ainult liberaliseerimise küsimustele liberaliseerimine on aga ainult määruse üks osa. loomulikult on liberaliseerimine oluline, aga olulised on ka teised asjad, nagu näiteks menetluste ühtlustamine või miinimumstandardite sisseviimine lennujaamades. mind äh, huvitab, kuidas me saaksime lihtsustatult näidata, Äh, millised äh, on need, äh, millised peaksid olema need menetlused lennujaamas maapealse teeninduse vallas, seetõttu ma valmistasingi ette selle PowerPointi ettekande, aga näib, et tehnilistel põhjustel ma seda teile praegu näidata ei saa, aga oi, nüüd on see ettekanne siiski ekraanidele ilmunud. niisiis äh, kuidas peab käituma üks maapealset teenindust pakkuv ettevõt-, ettevõte? Äh, selline ettevõte peab kõigepealt äh, pöörduma liikmesriigi ametkonna poole äh, selleks, et saada siis tegevusluba. tegevusloa andmise menetlust on väga üksikasjalikult määruses kirjeldatud. liikmesriigi pädev asutus kontrollib, kas see konkreetne ettevõte, kes on Euroopa Liidus registreeritud, vastab ohutusnõuetele kas tal on korralik kindlustuspoliis ning kas ta Äh, täidab ka äh, personalikoolituse kriteeriumeid. mina üritaksin seda menetlust niivõrd palju kui võimalik lihtsustada, nii et, et kõik liikmesriikide pädevad asutused äh, suudaksid oma ülesandeid täita nii kiiresti kui võimalik, nii et, et ettevõte võiks siis saada selle tegevusloa ükskõik millises Euroopa Liidu liikmesriigis ja see luba oleks hiljem kehtiv kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis ettevõte, kes selle tegevusloa saab, saab siis valida lennujaama, kus ta soovib teenuseid osutada. kõigist nendest lennujaamadest, mis asub Euroopa Liidu äh, territooriumil. see tähendab, et iga, kõikide lennujaamade jaoks sobib üks ja sama tegevusluba. Äh, täna on see loa saamise menetlus kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis väga erinev nüüd, kui äh, ettevõte on selle loa saanud, äh, läheb ta lennujaama, et välja selgitada, millised on need kohustuslikud miinimumstandardid, mis konkreetses lennujaamas kehtivad. miinimumstandardid äh, pannakse paika ning siin ma loobusin komisjoni ettepanekust. Ähm, komisjon tahtis need miinimumstandardid sisse tuua delegeeritud aktide teel. mina tegin ettepaneku, et need miinimumstandardid Äh, tuleks kehtestada konkreetsetel lennujaamadel, sest lennujaamad ise teavad kõige paremini, millised äh, on need tingimused, mis seal valitsevad. ja siin on siis ähm, äh, nimekiri mõningatest kategooriatest, mis on siis esitatud määruse lisas. siin on siis ähm, üks tosin kategooriat, mille mina olen välja valinud ja mida minu arvates tuleb üksikasjalikult kirjeldada Äh, lennujaam peab seda siis tegema, äh, peab näiteks, lennujaam peab siis äh, ettevõtjat info, informeerima, milline on see miinimumaeg, mille jooksul pagas tuleb reisijateni toimetada, kui palju aega kulub pagasi sisse tšekkimiseks ja veel väga paljud teised küsimused Äh, ma arvan, et paljud nendest äh, kategooriatest on meie kolleegidele, eriti rohelistele kolleegidele vastuvõetavad, äh, sest et need puudutavad ka asju, millel on mõju keskkonnale. niisiis, minu arvates on need need kategooriad, mis on seotud miinimumstandarditega, mis lennujaam peab kehtestama. selleks et äh, välistada olukorda, kus ei ole äh, mitte mingisugust lennujaama poolset kontrolli selle üle, tuleb need standardid heaks kiita ka liikmesriikide pädevatel asutustel. Need asutused peavad siis kontrollima, et kas need standardid ei ole mitte liiga madalad või liiga kõrged. Äh, kui ettevõtja nüüd teab, et ta suudab neid miinimumstandardeid täita, äh, siis äh, võivad nad hakata otsima siis äripartnereid lennufirmade näol ja kui nad leiavad mõne lennufirma, kes on nende teenustest huvitatud, Äh, siis saavad nad oma ettevõtlustegevust alustada, kirja, äh, allkirjastatakse kokkulepped ning äh, maapesuteeninduse pakkuja hakkab siis tegema oma tööd vastavalt nendele miinimumstandarditele ja vastavalt allkirjastatud lepingutele. sellega me võiksimegi selle ettekande lõpetada, aga määrus näeb ette ka seda, et mõningates riikides võidakse mõningate teenuste osutamine äh, vabastada äh, teatud tingimustest. niisiis, mõnes lennujaamas, mõnes terminalis võidakse seda teha. siin te näete äh, ühte teist kategooriat, äh, mis on kõik seotud maapealse teenindusega, aga piiranguid saab kehtestada siis ainult nelja kategooria vallas, kõik teised kategooriad on juba ammu liberaliseeritud nii et, et sii-, nendes valdkondades enam mingeid piiranguid eh, kehtestada ei saa, ei saa piirata näiteks maapealse teenuse pakkujaid, aga neljas kate-, neljas kategoorias siis pagasikäitluses, eh, lasti- ja postikäitluses, perroonikäitluses ja äh, eh, kütusekäitluses võib sellised piirangud kehtestada äh,. sõltuvalt siis lennujaama suurusest nendes äh, lennujaamades, kus on kaks kuni viis miljonit reisijat, võib äh, teenusepakkujate arvu piirata. kui on aga selline lennujaam, kus reisijate hulk on viiest miljonist kuni kolmekümne viie miljonini, ja ma räägin siin äh, tõesti asjadest väga lihtsustatult, ma ei maini siin kaubakoguseid, mis lennujaama läbivad Eh, siis võiks olla kuni kolm eh, maapealse teenuse pakkujat ja minu ettepanek on, et seitsme Euroopa Liidu suurima lennujaama puhul võiks siis nende teenusepakkujate arvu piirata neljaga Äh, loomulikult me ei saa sundida mitte kedagi mingis konkreetses lennujaamas teenuseid pakkuma, kui on lihtsalt kaks teenusepakkujat ja ei ole kolmandat, neljandat või viiendat ettevõtet, kes oleks huvitatud, äh, siis ei saa ju kedagi sundida hakkama seal lennujaamas teenuseid pakkuma probleem aga tekib siis, kui neid teenusepakkujaid on seitse või kümme, kes kõik on huvitatud, aga äh, konkreetses liikmesriigis kehtivad reeglid, mille kohaselt äh, selles lennujaamas, arvestades lennujaama taristut, tuleb teenusepakkujate arvu piirata kahe kuni neljani Ehm, ning menetlus, mida sellisel korral tuleb siis kasutada, on minu raportis ka väga üksikasjalikult käsitletud, ehm, sealhulgas siis ka ehm, see pakkumismenetlus, mis võimaldab siis pak-, valida välja parimad teenusepakkujad lennujaama jaoks. ma üritasin vastu tulla kolleegide soovitustele ja panin oma raportisse sisse ka sätte, mille kohaselt siis liikmesriik võib kasutada ära äh, siis äh, võimalust ja piirata täielikku liberaliseerimist suuremates lennujaamades, kus siis reisijaid on rohkem kui kolmkümmend viis miljonit, äh, võidakse siis viieks aastaks peatada artikli neliteist kehtimine, mis koos kõigi teiste erandite võimalustega muudab äh, äh, olukorra selliseks, et mõned äh, määruse sätted saavad jõustuda alles kümne aasta pärast. kas see tähendab, et neid sätteid ei saa üldse jõustada? loomulikult saab. aga me teame, et see määrus ei ole mõeldud kaheks, kolmeks või viieks aastaks, vaid vähemalt kümneks aastaks või võib-olla isegi kaheteistkümneks või enamaks aastaks ja see puudutab siis kõiki Euroopa Liidus asuvaid lennujaamu. arutelude käigus ja, ja, ja ma hakkan tõesti oma sõnavõttu juba lõpetama, ma enam pikemalt ei kavatse kõnelda äh, arutelude käigus leiti, et neli äh, maapealse teenuse pakkujat lennujaamas on liiga palju aga arvestades olukorda seitsmes suuremas lennujaamas, kus see säte kehtib, siis kaks nendest lennujaamadest on juba täielikult kõik teenused liberaliseerinud ja kolmas ka juba peaaegu, nii et, et tegelikult on probleem ainult äh, paari lennujaamaga veel. ning äh, kui need lennujaamad kasutavad ära kõiki selle määruse sätteid, kui nad kasutavad ära selle nelja teenusepakkuja nõuet, siis selle nõuete saavad nad peatada kuni kümneks aastaks. ja jään huviga ootama kolleegide ettepanekuid. niisiis. regi komisjoni esindaja on meil siin, härra Werner. Äh, austatud härra Simson, härra Sassada ja ma ütleksin, et kõnelejad saavad maksimaalselt kolm kuni neli minutit. Äh, äh, suur tänu äh, selle eest, et andsite regioonide komiteele võimaluse kommenteerida, teen lühidalt, et mitte teie aega kulutada. Euroopa Komisjon on tulnud välja paketiga, kus on kolm määruse ettepanekut ja me käsitlesime neid koos ja kui äh, siis äh, hiljem äh, käsitleda ka teenindusaegu, siis regioonide komitee arvates on tegemist tasakaalustatud paketiga. me oleme selle poolt, et liberaliseeritaks turgu, me stimuleerime sellega äh, majanduskasvu Sakseni liidumaal Leipzigis äh, me oleme näinud, kuidas äh, kaubaveod läbi lennujaama tõesti elavdavad äh, majandust, nii et me ütleme jah, maapealse teeninduse liberaliseerimise, see tugevdab lennuettevõtjate valikuvõimalusi, tõstab kvaliteeti ja tõhusust me oleme aga ka selle arvamusel, et tuleb arvestada kohalike eripäradega, tuleb arvestada maksimumvõimsustega, äh, vaba ruumiga, nagu härra Sassada ütles, siis meil peaksid olema üleminekureeglid lähtuvalt sellest, kui suure lennujaamaga on tegemist. ja tuleb paika panna täpselt äh, millisest äh, suurusest alates üleminekureeglid lennujaamu puudutavad? meil on äh, mõningaid äh, punkte, mille osas äh, teeme veel omapoolseid märkusi, näiteks see, et teenuste pakkujad peaksid saama võimaluse kasutada alltööd, mitte ei peaks kõiki teenuseid ise pakkuma, artiklit kolmkümmend viis tuleb selles osas veel täiendada ja härra Sassada, te ise ka ütlesite, et äh, lennujaamad peaksid äh, ise saama otsustada, kas äh, tuleks kõik aspektid detailsemalt paika panna või jätta midagi ka lennujaamade vabaks otsustamiseks suur aitäh, härra Werner ja nüüd saavad fraktsioonide esindajad sõna kõigepealt neli minutit ja, ja siis ülejäänud kõnelejad kolm minutit. härra Fleckenstein sotsiaaldemokraatide nimel neli minutit, palun ja härra Vorsitzende. esimees, austatud kolleegid. ma tahaksin tänada raportööri saadud ähm, info eest. meil on olnud ähm, esialgsed arutelud ja on mõned märkused. kõigepealt äh, negatiivsete aspektide juurde, erinevalt äh, teist äh, härra raportööri, erinevalt äh, regioonide komitee esindajast, kes on pärit Leipzigist, oleme meie teenusepakkujate kohustusliku arvu tõstmise vastu, kui öeldakse, et meil peaks olema vähemalt kaks teenusepakkujat, siis saab iga lennujaam liberaliseerida nii, nagu ta soovib ja me ei soovi järk-järgulist teenusepakkujate arvu äh, sisseviimist. et see arv siis kasvaks äh, vastavalt lennujaama suurusele. edasi, me oleme arvamusel, et meil ei peaks olema funktsionaalset äh, eristamist eriti mis puudutab näiteks raamatupidamist, äh, mida te mainisite. olen arvamusel, et äh, lennujaamade rist äh, subventsioneerimine ja lahtisidumine, need on arutelud, mida tuleb ehk muus kontekstis pidada, aga põhimõtteliselt liigume õiges suunas mis puudutab nüüd äh, miinimumkvaliteedinorme, siis oleme teiega täiesti nõus. Euroopa Komisjon ei peaks saama pädevusi delegeeritud õigusaktide raames. meil on siin äh, pandud paika miinimum äh, kvaliteedistandardite kategooriad, vaatame need veel täpsemalt üle ja käsitleme ka konkreetselt hindamise küsimusi mis puudutab äh, kvalifikatsioonimenetlust, siis äh, teie rääkisite olemasolevatest kollektiivlepingutest kinnipidamisest. meie sooviksime, et äh, oleks äh, representatiivne kollektiivleping, see tooks endaga kaasa väikesed muudatused, aga mõjud oleksid äh, suured ja sel teemal peame veel teineteisega läbi rääkima. mis puudutab äh, alltöölepinguid, siis äh, lennujaamad ei peaks alltöö alltöövõtuteed minema maapealses teeninduses. Need alltöövõtjad peaksid ka osalema hankes siis lõppkokkuvõttes, nii nagu teised, muidu see ei toimiks. muidu me rikuksime miinimumkvaliteedi reegleid. ma olen arvamusel, et äh, see peaks jääma liikmesriikide otsustada lõppkokkuvõttes, kuidas ka vastavad äh, normid jõustada. Te pakkusite välja täielikku liberaliseerimist äh, teatud teenindusvaldkonnas, äh, kus oli ette nähtud neli pakkujat minimaalselt aga ühte punkti te ei maininud, äh, selles osas meil endal ka ei ole täiel-, täielikku selgust, see puudutab äh, indikaatoreid. et kas äh, nende kohta peaks ka midagi siin raportis ütlema, me peaksime selles osas veel nõu pidama. nii et paljudes punktides me oleme sama meelt ja kindlasti jõuame kompromissile, aga seda osa, kus mainitakse kolme kuni nelja teenusepakkujat, seda me ei toeta. ja härra Klints, palun liberaalide nimel neli minutit. austatud äh, kolleegid, komisjon oleks pidanud prioriteedid äh, teisiti paika panema, oleks pidanud tegelema küsimusega, kuidas ähm, teostada ühtne Euroopa äh, taevas, kuidas äh, tagada meie lennuliinide ja lennufirmade äh, jätkusuutlikkus. näiteks äh, Kantas ei jätkanud koostööd British Airwaysiga ja on teisigi sarnaseid arenguid, mida nüüd ei ole üldse mainitud lennujaamad äh, tuleks Euroopa Liidus äh, privatiseerida, nad kuuluvad äh, praegu täielikult või poolenisti riigile, kui lennujaamad erastada, siis nad võtavad vastu ärimudeli, mis on orienteeritud konkurentsivõimele, siis me ei peaks üldse siin sellest maapealsest teenindusest eraldi rääkima. nüüd meil on jagatud see teema transpordikomisjoni ja tööhõive komisjoni vahel, teemad on omavahel tihedalt äh, seotud ja kui ma nüüd kuulen esimesi äh, teateid tööstus, tööhõive komisjoni ettepanekutest, siis äh, mul tekib küll hirm, ühest küljest me tahame avatust ja liberaliseerimist, teisalt jällegi osad ettepanekud tahavad siin piirata vaba ettevõtlust. loomulikult liberaalina ma olen ähm, liberaliseerimise poolt, ma olen miinimumstandardite poolt, äh, mida ei paneks paika mitte Euroopa Komisjon, vaid äh, kohapealsed ähm, asutused. aga ma ei tea, kas me peaksime nii konkreetseid äh, ettepanekuid tegema, nagu siin tekstis kirjas on. näiteks Frankfurdis, nüüd on äh, avatud äh, kolmas äh, maandumisrada, seal on kaks maapealse teeninduse ettevõtet ja kui vaadata, kui palju neil seal juba masinaparki on, siis ma ei kujuta ette, et sellele väikesele maa-alale tuleks tegutsema veel mingi kolmas või neljas ettevõte, nii et äh, see kindlasti ei tõsta lõppkokkuvõttes äh, reisijate teenindamise kvaliteeti. nii et äh, põhimõtteliselt oleme selle poolt, et meil oleks äh, ühtne lähenemine või ühtne menetlus, kui maa peal see teeninduse ettevõte on saanud tegutsemisloa ühes liikmesriigis, siis tal peaks olema see luba automaatselt ka teistes liikmesriikides. aga me peame eristama loomulikult selliseid lennujaamu, kes ise pakuvad äh, maapealset teenindust, äh, seal on äh, täielikult teistsuguse õigusliku olukorraga tegemist ja risttoetamist ei tohi lubada. hariduskoolitus, väljaõpe, edasiõpe, selles valdkonnas ma ei teagi, kuivõrd me peaksime tegema õigusloomelisi ettekirjutusi tegemist on ju äh, osaga teenuse pakkumisest ja need ettevõtted peaksid ise teadma, mida nad äh, peavad tegema, et saada endale tipptegijad ettevõttesse. edasi, äh, nüüd hanked, kas see peaks olema siis seitse aastat, kümme aastat, selles osas mul väga põhjapanevat arvamust ei ole. see ei ole ka väga otsustava tähtsusega küsimus. jah, aeg sai läbi ühesõnaga, härra Sassada, ma arvan, et me jõuame kokkuleppele. Mrs Foster nii.... aitäh, proua Foster ECR fraktsiooni nimel. aitäh. Peeter Van Daleni nimel, kes on variraportöör, äh, võtan ma täna sõna, sellepärast et ta kahjuks ei saa siin olla, ta korraldab Hollandile valitsust Äh, aga ma tahaksin äh, kõigepealt tänada raportööri kogu töö eest, mis on tehtud ning peataksin vaid mõnedel küsimustel, mida meie variraportöör sooviks mainida. kolleegid juba natuke rääkisid nendest, nendest miinimumstandarditest, ka meie variraportöör leiab, et et kuidas on lugu äh, vastastikuse tunnustamise ja ausa konkurentsiga kolmandate riikide poolt, aga härra Sassada tegelikult oma ettekandes neid teemad juba käsitles, siis samuti valmistab meie variraportöörile muret uue lennujaamade kategooria sissetoomine, see ka meile ei meeldi. aga põhimõtteliselt äh, tundub meile, et et asi on korras transpordinõukogu kohtumisel märtsis toetati seda üldist lähenemist ja ka meie toetame üldist lähenemist. ka Ühendkuningriigis me toetame seda lähenemist, nii et, et meile meeldib, kui turg avatakse ja sellist turu avamist see määrus ka ette näeb Äh, meil on, äh, meie lennujaamades on liberaliseerimine toimunud juba pikka aega ja tulemused on olnud üsna head. Äh, paljudes lennujaamades on mitmeid maateeni-, maapealse teeninduse pakkujaid ja mingeid probleeme ei ole. ma loomulikult ei taha siin Suurbritanniat propalisee-, propageerida, aga mõningates riikides tõesti on probleeme, kui me vaatame näiteks Frankfurdi lennujaamas toimuvat me äh, räägime probleemidest, mis valitsevad konkreetsete riikide lennujaamades ja muide, need probleemid võivad esineda ka mitte ainult suurtes lennujaamades, vaid, vaid ka väikestes lennujaamades nii et, et ma arvan, et me peame siin asjale lähenema väga tasakaalustatult, äh, vaatama, milliselt tasandil on neid probleeme kõige parem lahendada Äh, ja ilmselge on see, et suurte lennujaamade puhul meil on siiski vaja paljusid teenusepakkujaid. ja äh, ma ei arva, et me peaksime konkurentsi suurenemist kartma. Äh, kui me vaatame, mis õigusloome vallas juhtub, kui meil on lepingud tarbija ja ettevõtte vahel, siis see paratamatult viib konkurentsini ja kui me vaatame lennufirmasid, vaatame maapealseid teenuseid pakkujaid, siis minu arvates äh, siit võidavad ju eelkõige just nimelt tarbijad. nii et, et ma arvan, et äh, väga oluline on leida tasakaal selle vahel, et kui kaugel me oma seadusandliku tegevusega tegelikult võime minda, minna, nii et, et asjadele tuleb läheneda mõistlikult, me ei tohi hakata siin äh, kõiki reegleid ka väga üksikasjalikult kõigi Euroopa lennujaamade jaoks ette kirjutama niisiis ECR fraktsiooni nimel tahaksin veel kord tänada härra Sassadat ja nagu ma ütlesin, meie arvates selline üldine lähenemine, mida ka nõukogu toetab, on õige eh,. ning eh, nagu ma ütlesin, mõningates liikmesriikides on probleeme, mis tuleb lahendada, aga veel kord tänu raportöörile aitäh ja nüüd meil on väga pikk kõnelejate nimekiri ja kõik saavad nüüd ainult kaks minutit niisiis, kaks minutit on kõigil kõnelejatel. proua De Veirak kõigepealt. aitäh, esimees. nagu ma juba ütlesin, komisjoni ettepanek maapealse teeninduse kohta on üldiselt vastuvõetav, kui meie viimase läbivaatamise ajal astutud sammud on vilja kandnud ja ma leian, et tuleb äh, tunnustada neid jõupingutusi, mis lennujaamad on teinud teenuste liberaliseerimiseks, äh, aga mõningates äh, lennujaamades on veel probleeme ja seal tuleks teenusepakkijate arvu suurendada tahaksin tänada kolleeg Sazada tehtud tööd, sellepärast et selle, see tänane raport on juba tegelikult kompromisside aluseks võrreldes selle töödokumendiga, mis mõned kuud tagasi välja jagati Eh, me peaksime pöörama rohkem tähelepanu ka iseteeninduse mõistele, eh, samuti alltöövõtule eh, ja ma loodan, et need teemad leiavad ka raporti lõppversioonis käsitlemist mis puudutab nüüd selle teenusepakkujate arvu suurtes lennujaamades, peab neid olema kolm või neli, siis ma arvan, et äh, siin me peame ikkagi äh, silmas pidama kõigepealt turgude avaldamist ja, ja miks mitte äh, pakkuda, et seal oleks võimalikult palju teenusepakkujaid. samas me peame loomulikult arvestama ka ruumipiirangutega lennujaamades aga me oleme näinud, et väga paljud lennujaamad on suutnud kohaneda sellega, et on palju teenusepakkujaid, aga loomulikult ei tohi me siin ohvriks tuua teenuste kvaliteeti, eh, sellepärast et teenuste kvaliteet on otseselt seotud ka lennunduse julgeolekuga ja seetõttu ma toetan ka kolleegi ettepanekut, et me lisas tooksime välja selged kvaliteedinormid eh, äh, Äh, väga paljud teenusepakkujad on juba igasugu äh, haldusprobleemidega kokku äh, puutunud ja võib-olla siin peaks vaatama ka, kuidas on lood selle aruandluskohustusega. mis puudutab nüüd kriise lennujaamades, on mul aega sellest kõnelda? ei, proua Teirak, teie kõneaeg hakkab läbi saama, ütleb esimees. tegelikult ma panen kella käima, nii et, et te näete, palju teil aega on proua Vils, ma vabandan, äh, te jäite variraportööride nimekirjast välja. suur tänu, esimees, austatud kolleegid. senine turu avanemine on toonud kaasa maapealse teeninduse kvaliteedi languse, palgad on vähenenud kuni kakskümmend protsenti, töötajad ei tule ots otsaga kokkugi enam ja maapealse teeninduse turg peaks ju ikkagi ähm, orienteeruma kvaliteedile, mitte pidama silmas kõige madalamaid ähm, palgakulusid. minu arvates meil peaks olema representatiivsed äh, kollektiivlepingud, nagu ütles ka härra Fleckenstein, meil peaksid olema töötajate koolitusstandardid äh, paigas, peaks olema keelatud odavaima pakkumise hanked äh, ja tagatud äh, teeninduse kõrge kvaliteet. ma olen ka selle vastu, et maapealne teenindus ähm, eraldatakse juriidiliselt lennujaamast tähtis on äh, jälgida sotsiaalseid äh, reegleid ja tagada töötajate äh, sotsiaalne kaitse. mind üllatab see, et raportööri arvates ei ole Euroopa Komisjoni ettepanek piisavalt ambitsioonikas ja meetmed ei lähe piisavalt kaugele. konkurentsi ja liberaliseerimise kaudu peaksid hinnad langema ja samas teeninduse kvaliteet peaks tõusma, nii ütleb raportöör ta soovib äh, panna paika maapealse teeninduse äh, ettevõtete arvu ja suuremates lennujaamades äh, soovib seda arvu võrreldes praegusega isegi tõsta, soovib lubada alltöövõttu ja vastavat lennuettevõtete vastalist koostööd. eelmisel nädalal jõudsid minuni uurimused ähm, lennujaamade kohta ja see uurimus näitab, et ähm, edasine turu avanemine toob kaasa teeninduse kvaliteedi languse, tõhususe ehk tootlikkuse languse ja samuti toob see endaga kaasa ebakindlamad äh, töösuhted. transporditöötajate föderatsioon äh, pani äh, osade pardakaartide peale lausa protestiks äh, välja vastava info. ma igal juhul võitlen kindlasti selle liberaliseerimise vastu, meil on vaja sotsiaalset Euroopat, mitte dumpingpalku. nüüd paneme kella käima, härra Leichtfried, kaks minutit, palun. suur tänu, esimees härra Klints mainis äh, ettevõtlusvabadust, aga mina nimetaksin seda teisiti, ma räägiksin äh, vabast äh, sotsiaalsest turumajandusest. ja lennunduses peaksid lennuettevõtted saama ise otsustada, kuhu nad lendavad vastavalt oma huvidele. reisijad peavad omama võimalust valida, milliselt lennujaamalt nad alustavad reisi, see on ju selge. keegi ei kaeba selle üle, et äh, see nii peaks olema ja lennujaamad äh, peaksid saama pakkuda seda, mida nad soovivad äh, pakkuda, see kuulub ka sotsiaalse vaba turu juurde. ja kui nüüd Euroopa Komisjoni ametnikud ja transpordivolinik, ähm, kes ei ole väga pädev selles valdkonnas, hakkavad tegelema selle teemaga, siis äh, tahetakse nüüd lennujaamadele ette kirjutada, mis tingimustel äh, ja kui palju äh, tuleks inimesi või ettevõtteid kaasata ja see ei ole minu arvates vaba majandus siin ei pöörata tähelepanu kvaliteedile, töötajate huvidele ja lõppkokkuvõttes ei saa kasu sellest ka reisijad. kõige rohkem saavad sellest kasu äh, mõningad äh, ettevõtted, äh, kes teevad siis vastavaid tehinguid. austatud kolleegid, Euroopa Liit on praegu seisukorras äh, mis ei vasta optimaalselt äh, kodanike ja töötajate huvidele ja me muudame siin olukorda veelgi hullemaks. ma tean, härra Sassada, et teil on äh, ka omad huvid, aga ärge mõelge ainult äh, majanduspoliitilistele aspektidele, mis on teile olulised, mõelge töötajatele ja reisijatele, sellepärast et nemad ei saa teie ettepanekust mitte mingit kasu härra Grosch. suur tänu, esimees, ma sooviksin äh, ka tänada eelkõnelejaid, kes ähm, huvitaval kombel on siin enamasti äh, saksakeelsed, me räägime küll sama keelt, aga mitte ühel häälel, tuleb muidugi öelda. härra Sassadal ei ole lihtne leida siin äh, kompromissi, kuigi ta on juba paljudele vastu tulnud me peame nüüd rääkima sellest, mis on eesmärk. kui äh, vaadata nüüd asja äh, kriitiliselt, komisjon äh, tahab tõsta lennundusvaldkonnas kapatsiteete ja maapealse teeninduse kaudu asjale läheneda ei ole võib-olla õige, me peaksime sinna avama turgu laiemalt, avatud reguleeritud turg oleks õige vastus, siis mis puudutab ähm, ettevõtete ähm, arvu ähm, tõstmist, siis ei ole minu arvates vajalik, lennundusettevõtjad äh, valivad äh, parima maapealse teenindaja, selle, mis pakub kõige paremat äh, kvaliteeti. ja mis puudutab nüüd siin juriidilist lahtisidumist, maapealne teenindus ja lennujaam, siis peame lähtuma sellest, mis on realiteet vastavas lennujaamas ja nüüd, äh, mis puudutab äh, lennujaamade laiendamist, siis ja mõned äh, kirjutavad lausa laiendusprojektidesse sisse, et maapealset teenindust tuleb ka laiendada, aga mida soovib reisija? reisija soovib eelkõige kvaliteeti, tänapäeval on see osaliselt tagatud, mõnes kohas aga mitte. reisijad ei taha tingimata odavamaid hindu, vaid nad tahavad kvaliteeti, seda tuleks toonitada sotsiaalne dumping ei ole kindlasti äh, päevakorras ja iga regioon äh, peaks äh, ise panema paika vastavad sotsiaalsätted oma lennujaamades. härra Elka Trui, kaks minutit, palun. tänan teid, ma tänan ka raportööri me oleme teinud paar sammu juba edasi, kuid äh, paar lahtist punkti on veel jäänud, äh, siin minu eelkõnelejad juba mainisid mõningad nendest, just nende maapealse teeninduse pakkujate arv, minimaalne kaks peaks äh, olema piisav, liikmesriigid võivad ju otsustada, kas panna neid rohkem või mitte, kuid seda ei saa täpselt ette kirjutada lennujaamale ja teha seda üle-euroopaliselt. ning äh, mina ei toeta seda, et äh, nii, nagu mõningad minu kolleegid siin juba mainisid, sellist äh, isetegemise lisamist või sellele toetumist, ning ma leian, et siin raportis on mõningad väga positiivsed punktid Äh, eriti just see, mis puudutab neid miin-, kvaliteedi miinimumi, miinimumstandardeid, kuid äh, siin tuleb arvesse võtta ka äh, puuetega inimesi ning teabe edastamist lennujaama kasutajate jaoks ning me ei peaks ka sotsiaalkomitee sotsiaalkomisjoni äh, kolleegide tehtud tööd kõrvale jätma, jätma ning eriti mis puudutab äh, personali osa, siis äh, nemad, personal või töötajad ei peaks jääma siin kuidagi vaeslapse osasse, me peame ka nende huvisid osa, arvesse võtma ning kollektiivlepingud on siis samuti üks asi, mida me peaksime arvestama, need on need olulised äh, punktid, äh, nii et mille osal ma saan siis otsustada, kas ma toetan või mitte. härra Pah. tänan, esimees. ma olen arvamusel, et äh, kolleeg Sassadat tuleb kiita tehtud töö eest, tal on mitmeid häid lähenemisi paljud on nõus äh, sellega, et äh, antud ettepanek peaks panema paika raamistiku ning et tuleks rohkem arvestada kohalike oludega. ma olen nõus äh, sellega, et maapealse teeninduse kvaliteet peaks olema Euroopa tasandil paika pandud, aga mis puudutab liberaliseerimist, siis siin peaks lähtuma liikmesriikide lähimuspõhimõttest. Nad peaksid ise otsustama ja mis puudutab äh, direktiivi üheksakümmend kuus, siis siin on tegemist turu avamisega, meil ei ole siin enam tegemist monopolidega juba ammu, aga ma olen ka sellise ainult äh, ideoloogiliselt põhjendatud äh, liberaliseerimise vastu. kolleegid juba viitasid äh, raskustele, mis tekivad sotsiaal- ja majanduslikus valdkonnas. ma olen arvamusel, et edasine turu avanemine ei too kaasa mingit lisaväärtust. nii et komisjoni ettepanek tuleks äh, tagasi saata, aga kui see ettepanek äh, enamuse heakskiitu ei saa, siis me peaksime tegema määrusest äh, raamdirektiivi, nii et liikmesriikidel oleks lai otsustusõigus, aitäh. härra De Backer, kaks minutit, palun um,. aitäh, esimees, ma tänan ka raportööri tehtud töö eest, kuid siin on ka väga palju tööd meil veel teha. ma arvan, et ei ole mingit alternatiivi praegusele asjade seisule. meie toetame ka komisjoni lähenemist ning turu heaks funktsioneerimiseks on vajalik äh, heal ähm, ligipääsu Äh, ligipääsuvõime ning äh, kõik muud ning me peaksime seda äh, võtma, lennundust võtma kui tavalist majandussektorit, kus peaks olema liberaliseerimine, kus miinimumstandardeid on arvestatud kvaliteedi puhul ja nii edasi. ning niimoodi me saame olukorda paremaks muuta. nüüd, kui me eristame siin juriidilise külje ning niisuguse toimiva külje, sellest ma aru ei saa me oleme juba näinud äh, min-, mineviku kogemuste põhjal, et see alati ei toimi, nii et ma seda ettepanekut eriti ei mõista. ning äh, kvaliteedi miinimumstandardid, äh, siin räägitakse delegeeritud õigusaktidest, siis komisjon räägib sellest, kõik Euroopa reisijad peavad saama samasuguse kvaliteedi teenuste puhul ning äh, mina ei tea, miks osaliselt toetatud sektor peab saama lisatoetusi, eriti mis puudutab töökohtade kaitset. me peaksime jääma sellise teeninduse juurde, mis tagab reisijatele kvaliteedi. aitäh! härra Kaaler, suur tänu, esimees siin on palju raskusi ja lahtisi küsimusi. komisjonil olid minu arvates valed lähtepunktid seda ettepanekut äh, esitades. liikmesriike, mis soovib äh, praegu liberaliseerida, saab äh, seda juba ka teha, nii et seda määrust meil tegelikult liberaliseerimiseks vaja ei lähe ja olen arvamusel, et liikmesriigid, kus on reguleeritud turud, omavad selleks ka häid põhjuseid. Neil on hästi toimivad tõhusad lennujaamad ja maapealsed teenindused on tihtipeale parema kvaliteediga kui liberaliseeritud lennujaamades. minu jaoks on väga oluline seos töötajate nii-öelda tipptööaegade ja puhkeaegade vahel, sest see äh, suhe toob endaga kaasa tootlikkuse tulemi lõpuks ja kui meil on rohkem äh, nii-öelda puhkeaegu rohkemate pakkujate tõttu, siis see ei tõsta kuidagi lennujaama tõhusust ega tootlikkust. me peame paika panema turu äh, tähtsad äh, aspektid. Äh, me peame paika panema, milline osa turust üldsegi on veel vaba, kui teatud ähm, praegu turul tegutsevad äh, ettevõtted kõrvale et, et kakskümmend protsenti umbes on vaba. ühesõnaga, turu kasv kindlasti äh, turu ähm, osaliste osas midagi ei muuda, me peaksime keskenduma selle teemaga seoses eelkõige turvalisusele ja kuna meil seda määrust vaja ei ole, siis võime selle sama hästi tagasi saata. härra Pirker, kaks minutit, palun. suur tänu. me peaksime keskenduma eesmärkidele ja siin on kolm eesmärki kõigepealt äh, reisijad, lennuettevõtjad äh, soovivad äh, kiiret maapealset teenindust, soovivad kulusid vähendada ja töötajad, kes teevad head tööd, väärivad meie austust, mitte sotsiaaltumpingut. teen neli ettepanekut. esiteks, me võime jääda selle juurde, et vaba turg eksisteerib juba praeguse direktiivi äh, põhjal, et meil on äh, ette pandud, äh, meil on paika pandud see, et peab olema vähemalt kaks pakkujat ja see ei keela ju ka nelja pakkuja kaasamist. teiseks, meil peaks olema paremad hankemenetlused, rohkem läbipaistvust. kolmandaks miinimumkvaliteedistandardid äh, peaks olema paika pandud üle kogu Euroopa, me ei tohiks äh, lubada siin individuaalseid ja riiklikke reegleid. kolmandaks, et äh, kulusid vähendada, peaks Euroopa Komisjon tegema kõik selleks, et realiseerida ühtne Euroopa taevas, meil on vaja Euroopa Komisjoni poolseid äh, ettepanekuid äh, selles suunas, et saavutada vajalikud eesmärgid, aitäh! Before I bring in the Commission, härra Põrka, enne kui ma jõuan siis nüüd komisjonile, tahaksin ise ütelda midagi. üks teemadest minu arvates on siin kvaliteet ning eriti, mis puudutab maapealset teenindust, siis kvaliteet on väga oluline. ning äh, minu arust on väga hea, et see direktiiv on veidi laiem selle külje pealt, kuid jääb fakt, et äh, tegelik teenuste äh, kvaliteet reisijate jaoks on läinud kehvemaks, ooteajad on pikemad, endiselt läheb pagas kaduma, üks ähm, näide. käisin siis Brüsseli kui te lähete kell üheksa Brüsseli lennujaama kaudu, siis te peate ootama väga kaua, sellepärast et, et sellepärast, et lennukid ei jõua siis lennujaama õigeks ajaks. ning kui vaatame Frankfurdi olukorda, siis samuti igal pool on väikseid probleeme, mida ei ole lahendatud ning teinekord on probleem selleks, et neid maapealse teeninduse pakkujaid on liiga palju, kuid minu jaoks on probleem ikkagi teenuste kvaliteedis ning see on kõige põletavam probleem ning äh, jah, seda peaks võib-olla jätma siis äh, lennukompaniidele, sest nemad on otseses kontaktis maapealse lenduse pakkujatega, kuid äh, kui me üritame seda hinda kogu aeg alla lasta ning need maapealse teeninduse pakkuja, pakkumisse hinnad on palju, kogu aeg aina odavamad, siis loomulikult on ka teenindus sellega seoses palju madalam ning, või palju kehvema kvaliteediga ning selle teemaga me peaksimegi rohkem rohkem tegelema härra Klints ütles, et, et jah, et, et miks ähm, meie, miks tööhõive mm, on see üks teemasid, millega, ning meie olime selles osas kõik täiesti nõus ning tööhõive äh, komisjon siis on ka sellega tegelenud. minu arvates äh, peaks selle kõrvale jätma, kuid mina olen selles äh, osas jäänud vähemusse et kas võtta siis tööhõivet siia sisse või mitte? palun, komisjon. aitäh, äh, lugupeetud esimees, lugupeetud saadikud, kõigepealt ma tahaksin teid tänada selle töö eest, mis on tehtud. Äh, tahaksin tänada teie komisjoni äh, kogu töö eest, mida te lennujaama paketi osas olete teinud. vastuseks härra Klintsi murele tahaksin teile kinnitada et Euroopa Komisjon äh, tegeleb ühtse Euroopa taeva teemaga, samuti konkurentsi küsimustega, et konkurents oleks aus ja õiglane, äh, eriti kui arvestada meie partnereid välismaal ning komisjonil on plaanis vastu võtta teatis, mis puudutab just nimelt välissuhete strateegiat, äh, tõenäoliselt siis kahekümne seitsmendal septembril Äh, veel üks asi, millest tahaksin kõnelda, see on äh, lennujaamade erastamine. Äh, te teate, et komisjon peab olema neutraalne, vaatamata sellele, kas lennujaam on eraomandis või riiklikus omandis ja seetõttu me ei saa selles küsimuses arvamust avaldada. mis puudutab nüüd maapealset teenindust täpsemalt, siis meie suhtume positiivselt härra Sassada raportisse, Äh, see äh, raport äh, otsib samasugust tasakaalu nagu komisjongi, ühelt poolt siis turgude avamise vahel, mis oleks mõõdukas, ja teiselt poolt tuleb rõhutada töökohti ja sotsiaalseid aspekte. see on väga oluliseks kvaliteedi, teenuste kvaliteedi näitajaks. samuti suhtume soodsalt Eh, tehtud töös, eh, mis puudutab neid miinimumkvaliteedistandardeid. me leiame, on väga oluline seda küsimust arutada Euroopa Liidu tasandil selleks, et vältida Äh, nende standardite liigset paljusust, et neid hakataks kehtestama ka kohalikel tasanditel, sellepärast et see muudu, muudab lennufirmade ja maapealse teenuse osundajate, osutajate elu äh, väga keeruliseks. Äh, parem on, kui me paneme need standardid paika Euroopa Liidu tasandil. üldiselt me arvame, et härra Sassada raport on väga hea alus selleks, et me saaksime ajakohastada Äh, siis äh, seda äh, direktiivi üheksakümmend kuus aastast kaks tuhat üheksa. ma viitaks, te viitasite siin ühele parlamendi resolutsioonile meie oleme palunud, et koostataks siis põhjalik uuring kontrollimaks, et maapealse teenuste turg tõesti toimib tõhusalt ning et oleks tagatud teenuste kvaliteet. ning Eh, selle komisjoni ettepaneku läbi me üritamegi seda eesmärki saavutada. Eh, eesmärk on siis parandada eh, teenuste kvaliteeti lennureisijatele. aitäh! aitäh, härra Sassada, kas te soovite veel midagi lisada, tehke seda lühidalt. aitäh, esimees, ma teen tõesti väga lühidalt ning ma pean siinkohal kõigepealt tänama kõiki neid, kes kommenteerisid ähm, seda dokumenti. tegemist on dokumendiga, mis ei puuduta ainult liberaliseerimist ähm, maapealse teeninduse äh, teenuste osas, kuid pannakse paika miinimumreeglid ähm, Euroopa Liidu lennujaamades, sellepärast et kõik äh, tarbijad, kõik reisijad saaksid olla kindlad, et nad saavad täpselt sellised äh, teenused, mille eest nad on maksnud ja mida nad ka ootavad. praegusel hetkel on väga paljudes äh, lennujaamades võimalik võtta kasutusele paremad teenused, sellepärast et äh, on ainult äh, vähesed need teenusepakkujad, kes ei ole huvitatud sellest, et oma teenuse kvaliteeti parandada. tegemist äh, on sellega, et me laiendame konkurentsi, suurendame seda ning seega me loome konkurentsi nende ettevõtjate vahel või nende teenusepakkujate vahel. ning mõistagi teeme seda selles osas, mis puudutab äh, kvaliteeti me tahame paika panna kvaliteedi kõikides lennujaamades, nendes lennujaamades, kus on kõige suuremad nõuded või suuremad raskused, mis puudutab pagasid või ooteaegasid. Need distants ühest terminalist teise ja nii edasi komisjon ei tea ju täpselt, millised on need täpsed ooteajad, kui kaua läheb aega selleks, et esimene pagas kuni siis kohale jõuab, kuni siis viimase pagasiühiku kohale jõudmiseni. lennujaamad minu arvates on kõige parem moodus see, et teenuse kvaliteeti me parandame ning anname kõikides Euroopa Liidu lennujaamades reisijatele hea kvaliteedi. aitäh, me vaatasime, kuulasime siin läbi väga palju erinevaid äh, sõnavõtte, meil oli rääkijaid siin kuni viisteist ning tähtaeg muudatusettepanekuteks on kahekümne kuues september ning äh, kuuendal novembril me hääletame siis komisjonis seda ning ma tänan teid kõiki ning äh, ka järgmise raportiga me saame kiiresti tehtud, ähm, see on siis Jörg Laifridi müraga seotud käitumispiirangud nice. aitäh, ma olen ette valmistanud ühe kena filmilõigu, kas see sobib, et ma seda näitan? härra Leifrid, ärge nüüd äh, liialdage um,. esimees. meil on nüüd õnnestunud kokku panna raporti projekt, mis tegeleb äh, müraga seotud äh, käitumispiirangutega, me oleme heal teel ja ma tahaksin siinkohal ettepaneku põhipunkte tutvustada oluliseks teemaks on alati olnud see, kuivõrd äh, liikmesriigid peavad kinni rahvusvahelistest nõuetest äh, mürakaitse valdkonnas, kuivõrd tuleks olukorda parandada ja ka komisjon äh, soovis oma ettepanekuga liikuda selles suunas ja see on täiesti mõistetav. põhipunktiks sisearuteludes on olnud äh, see, et äh, kuidas äh, käsitleda artiklit kümme komisjoni ettepanekus, seal antakse võimalus hinnata riiklikke meetmeid või tunnistada nad kehtetuks. meil toimusid suured arutelud seoses sellega, et äh, lisaks äh, turuhuvidele on siin Euroopas ka mõned äh, muud huvid, ka meie üleatlandilised partnerid on olnud aruteludesse kaasatud. nii et lõppkokkuvõttes jõudsin ma sellisele tulemile, et kompromiss peab arvestama sellega, et millised äh, konkreetsed äh, mürakaitsemeetmed äh, tuleb kohalikel ametkondadel jõustada. me ei soovi seda, et Brüsselist hakatakse otsustama, kas kaotada ära kohalikud ähm, otsused, teatavad juriidilised sätted või mitte komisjon on nüüd äh, pakkunud äh, välja määruse, mis ei puuduta üldse seda, kuidas äh, käsitleda näiteks selliseid mürakaitse otsuseid, mis on võetud vastu kompromissina pärast pikka lepitusmenetlust. meil on aastaid kestnud protsess ja kus on olnud kaasatud lennufirmad, lennujaamad ja seal ümbruses ähm, elavad ähm, inimesed ja siis ei saa lubada seda, et kui on toimunud pikk lepitusmenetlus kõikide osapoolte vahel, et siis mingi Brüsseli ametkond tühistab selle otsuse lihtsalt ära. nii et ähm, mina üritasin nüüd ka võtta sisse uut definitsiooni, mis puudutab tasakaalustatud lähenemisest. alati on räägitud siin äh, kulutõhususest ka seoses äh, mürakaitsemeetmetega, aga minu arvates me peaksime rääkima üldisest tõhususest, see sisaldab loomulikult ka kulutõhusust, aga me räägime tõhususest ka tervisekaitses, mürakaitses, äh, no meil need tervisekaitse hõlmab ka mürakaitset, nii et äh, meil peaks olema tõhusus üldisemalt äh, haaratud. niisiis, äh, need olid need põhipunktid, mis on antud teemaga seotud ja need on punktid, mida ma muutsin ka võrreldes komisjoni algse ettepanekuga. lisaks ma vaatasin üle ka teema, mis puudutab lennuettevõtjaid, kes väga napilt täidavad äh, tingimusi, mis on seotud äh, mürakaitsega. ma vaatasin äh, üle, kas praegused reeglid on selles osas piisavad. kas me peaksime teatavaid määrdusi muutma või mitte, aga mis puudutab nüüd delegeeritud äh, õigusakte, siis äh, tehnilisi muudatusi võiks minu arvates küll teha delegeeritud õigusaktide kaudu, aga kui otsustel on äh, poliitilised mõjud, näiteks müra piirmäärad ja muu selline, siis ma ei ole arvamusel, et delegeeritud õigusakt oleks õige viis muudatuste sisseviimiseks, siis tuleb Euroopa Parlament otseselt kaasata meie kodanike esindajatena peame sellised otsused lõpuks vastu võtma. ütlen ausalt, et äh, ma sain palju tagasisidet üle kogu Euroopa, palju e-kirju, osad toetasid minu lähenemist, aga loomulikult on äh, muresid, äh, mida ma ei saa lahendada. näiteks selles määruses äh, ei kirjutata ette konkreetseid äh, mürakaitse norme, ei meie ega komisjon ei oma sellist äh, eesmärki, me ei saa muuta rahvusvahelisi lepinguid, me ei saa tasakaalustatud lähenemist äh, muuta. Euroopa poolt ühepoolselt ei saa rahvusvahelist lähenemisviisi muuta. aga kulutõhususe valdkonnas me siiski oleme teinud ähm, olulisi edusamme ja me saame käesolevaga tagada, et tulevikus eurooplased äh, magavad paremat und. ja samas äh, me peame kinni ka rahvusvahelistest lepingutest, äh, mis me oleme heaks kiitnud. nii et see on ähm, kompromiss, mis ma pidin tegema ja tahaksin öelda kolleegidele, et äh, mul on paljudega teist äh, olnud äh, hea koostöö selles valdkonnas ja tänan teid selle eest, aitäh! aitäh, härra Leifrid, Rahvapartei härra Kallar, palun! suur tänu, tänan raportööri hea koostöö eest ja sõbralike sõnade eest, sama minu poolt teile ja võtan läbi äh, siis konkreetsed punktid, mida te mainisite. alustan vastupidises järjekorras, kõigepealt delegeeritud õigusaktid, olen teiega ühel meelel, Euroopa Parlamendil peaks siin omad äh, pädevused äh, säilima, kui on tegemist sisuliste muutustega ja artikkel number kümme, ma arvan, et me peaksime minema selles osas nii, nagu teie välja pakkusite, et komisjon ei saaks pädevusi juurde ja kohalikul tasandil võetaks vastu vastavad otsused. edasi, mis puudutab äh, lennukeid, mis täidavad äh, piirnorme napilt, siis äh, ma usun, et kompromissi vaimus võib minna läbi äh, ka ettepanek, äh, mida on äh, nõukogu poolt mainitud. edasi, rahvatervis, tervisekaitse, elukvaliteet. loomulikult asjast puudutatud inimesed, eriti need, kes elavad lennujaamade lähedal, saadavad äh, murekirju, nad küsivad, äh, milliseid äh, mõõtmismeetodeid kasutatakse. kas ähm, hinnatakse müra ja tervise vahelist seost? ja kui me ei pane paika siin konkreetseid meetodeid, siis me pakume siin advokaatidele varsti viljakat tööpõldu ja küsimärgi alla võivad äh, sattuda ka lepitusmenetlused. ma usun, et äh, me peame siin veel äh, mingeid aspekte täpsustama, meie ühine eesmärk on loomulikult müra piirata ja me kindlasti jõuame lahendusele. mis puudutab kulutõhususe mõiste defineerimist ja äh, selle muutmist äh, üldtõhususeks, siis äh, see on punkt, mille üle peaksime veel natukene võib-olla arutama veel. või siis täpsustame määruses, mida me mõtleme kulutõhususe all, siis saab ka selgemaks, mis see üldine tõhusus on sellepärast et muidu tekib jällegi olukord, kus äh, advokaatidel tekib võimalus rikastuda. üldiselt äh, oleme arvamusel, et põhipunktides, näiteks artikliga number kümme seoses, oleme me ühel meelel ja Rahvapartei nimel tänan teid äh, raporti projekti eest, aitäh! ja härra Werner, vabandust, jah, regioonide komitee nimel saate ka teie äh, Lärm ist ein sehr wichtiges Thema für die Region. härra Simson, härra Leifrid, äh, müra on äh, väga oluline teema lennujaamade ümbruses elavatele inimestele, kohalikele omavalitsustele ja ka lennuettevõtjatele. tehnoloogia areng on vähendanud müra, aga järjest äh, enam teadvustatakse seda probleemi ja me tegeleme sellega. Euroopa Komisjoni eesmärgiks on müra vähendamine ja ühtne lähenemine piirangute kehtestamisele, seda me tervitame. sarnaselt äh, härra Leitfriediga on meie arvates äh, probleemiks napilt piirnorme täitvad lennukid, näiteks äh, kaubalennukid. see on tõesti väga suur väljakutse aga ka siin äh, kohal ah, kaheksa detsibelli äh, nelja aasta jooksul äh, see eesmärk on selline, millega me võiksime olla nõus. nüüd, mis puudutab töö aja või lennuaja piiranguid, siis oleme natukene karmimad äh, kui raportöör, aga ka teie poolt äh, valitud tee on äh, tõesti väga elegantne ja viib teid arvatavasti sihile. mis puudutab delegeeritud õigusakte, siis ka meie arvates muutub problemaatiliseks see, kui neid niivõrd laialdaselt rakendatakse, me kustutaksime hea meelega ära artiklid üksteist ja kaksteist 12 ja kui saavutatakse lõpptulemus selliselt, nagu teie kirjeldasite, siis oleks see kindlasti väga hea. proua Meissner, palun. tänan, esimees. ma räägin äh, härra Tremose nimel, kes ei saa kahjuks siin olla, ta on triloogil ja palus mul rääkida tema nimel. tänan äh, raportööri ja härra Tremosa ütles ka, et äh, laias laastus on tegemist äh, hea dokumendiga, mida ta toetab ja ma jätkan nüüd inglise keeles, äh, sest ta andis mulle detailse ettekande, palun. ning härra Tremosa on siis öelnud, et tegelist on komisjoni algdokumendiga, Äh, ta toetab samuti tasakaalustatud lähenemist äh, ja samuti äh, Maailma Tervishoiuorganisatsiooni soovitustega tuleb tema arvates arvestada. maailma Tervishoiuorganisatsioon on samuti tunnistanud, et me peaksime nendest kehtestatud normidest läht-, neid käsitlema kui suuniseid samuti leiab meie variraportöör, et ei ole hea, et me pöörame tähelepanu ainult ühele sambale tasakaalustatud lähenemisel, nimelt nendel mürapiirangutel. ka teised asjad on olulised, nagu näiteks tehnoloogilised arengud, maakasutuse planeerimine, töömeetodid ja mis puudutab siis öiseid lennukeelde Äh, siis ta leiab, et äh, majanduskriisi ajal peaksime me ikkagi hoolikalt järele mõtlema, enne kui me äh, niimoodi käitume, sest niimoodi seame ohtu paljude ettevõtete ärimudeli. niisiis see tõhusus pea, tõhuse ja kulude-tulude hindamise puhul me peaksime arvestama ka ettevõtetele nende piirangutega kaasnevaid kulusid. ning talle meeldib muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, mille on teinud raportöör, sest seal öeldakse, et äh, peaks äh, olema mingid tagatised, näiteks äh, Saksamaa puhul, kus Saksamaa kohustus just langetas siis öiste lendude keelu Frankfurdi lennujaamas. mis puudutab mürapiirväärtusega õhusõidukeid, siis härra Tremosa seisu koht on selline, et need katsed seda piirväärtust suurendada, leiaksid äh, väga suure vastuseisu just väljaspoolt Euroopa Liitu äh, asuvates riikides, äh, kes on samuti rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni liikmed. ICAO on rõhutanud, et ei tohiks järk-järgult kasutuselt kõrvaldada peatükkides kolm-neli mainitud lennukeid ning tegemist on ka meetmega, mis on väga kulukas, samas selle meetme keskkonnahüved ei ole kuigi suured. niisiis raportöör tõesti leiab, et et äh, kolm, kaks, üks või B kolm, neli, viis, äh, et seda, neid sätteid ei mõjutata, aga mõned lennuettevõtjad äh, Äh, peavad hakkama asendama oma lennukite parki äh, väga lühikese ajaga, nii et, et äh, rap-, meie variraportööri arvates me peaksime olema paindlikud ja võib-olla siis peatükk kolm selles osas ümber mõtlema. niisiis, ja nüüd ma räägiksin ka natukene, enne veel natuke sellest, mida arvab härra Tremosa, kes on katalaan Barcelonast ja loomulikult seega pooldatas lähimuspõhimõtet, aga aga ta leiab, et äh, komisjoni äh, järelevalveõigus äh, on tegelikult positiivne samm ja sakslasena mina olen meie variraportööriga nõus, see puudutab eriti Saksamaad, Austriat, Hollandit, kus on tõsiseid probleeme selle järelevalveõigusega ja mis puudutab äh, õigusliku vahendi valikut, siis härra Tremosa arvates äh, määrused peaksid reegleid ühtlustama, mis on ka selle ettepaneku eesmärk ja seega äh, õigusliku alusega ta on rahul, aitäh. proua Foster järgmisena. aitäh. kõigepealt tahaksin tänada raportööri raportöör on tõesti olnud väga konstruktiivne, meil on toimunud temaga väga viljakaid kohtumisi ning raportööril on täiesti õigus, kui ta ütleb, et äh, enamik muudatusettepanekuid, mis ta on teinud, äh, leiavad toetuse äh, kogu komisjoni koosseisu poolt. ja tahaksin teha ühe märkuse, mis ei ole isiklikult suunatud regioonide komitee kolleegi vastu ma tean, et regioonide komitee eh, eh, koostab meie jaoks raporteid, aga mina arvan, et eh, meie siin komisjonis oleme valitud saadikud ja kui inimesi siia valitakse, siis neil on ka õigus siin komisjonis sõna võtta. aga ma ei tahtnud midagi isiklikku öelda siis meie kolleegi vastu, niisiis lihtsalt ma tahtsin, ütlesin seda sellepärast, et meie sõna, kõneaeg on ka väga piiratud tihti ma peatuksin äh, sellel delegeeritud aktide küsimustel, äh, härra Kaaler tõstatas ka selle küsimuse. Äh, härra Kaaleril on õigus, kui ta ütleb, et kui me vaatame rahvusvahelisi lepinguid, kui me vaatame tasakaalustatud lähenemist, siis on tegu asjadega, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud ja Euroopa Liidu pädevuses ei ole neid asju muuta. me tegutseme rahvusvahelisel tasandil, me tervitame äri, me tervitame konkurentsivõimet ning seega eh, me peame mängima rahvusvaheliste reeglite järgi ja ei saa neid omatahtsi muuta ja samuti nõustun ma müra piirväärtustega õhusõidukite küsimuses. see, milline lennuk on õhu, õhumüra piirväärtusega, on rahvusvahelisel tasandil paika pannud ja sellest me peame ka lähtuma. proua Maisner rääkis ka siin detsibellide tasemetest. jah, võib tõesti juhtuda, et kui me hakkame lennukeid äh, välja vahetama Äh, siis äh, see kõik võtab aega ja me ei saa lihtsalt äh, leppida praegu sellega, et osad lennukid peavad maa peale jääma. ja me peame hoolitsema selle eest, et ka meie regionaalsed lennujaamad arenevad ja ne, sinna ei hakka alati lendama kõige kaasaegsemad lennukid ju. ühele asjale ei ole veel piisavalt tähelepanu pööratud Äh, nimelt äh, sellele, mida liikmesriigid teevad. Äh, komisjon ja meie peame ütlema liikmesriigile, et teie ülesanne on tagada taristu, sellepärast et tihtipeale liikmesriigid kasutavad sellist maaplaneerimist, kus inimestel lubatakse ehitada elumaju lennujaama lähedusse. nii et, et me, kui me vaatame, eh, samuti peame vaatama eh, uute töömeetoditega, mis on lennujaamades kasutusele võetud, eh, ühtse taevaga, uue tehnoloogiaga, mida kasutusele võetakse, sest tegelikult selles, selles vallas on väga palju arenguid toimunud ja seda tuleb ka tunnistada. ja minu arvates on nõukogu teinud siin väga hästi, head järeldused ja ma arvan, et ka meie suudame saavutada kokkuleppe, aga mulle valmistab endiselt probleeme ikkagi see, et komisjon komisjon meelevaldselt tegi sellest direktiivist määruse see oli algselt direktiiv ja direktiiv oli ta just nimelt sellepärast, et see puudutab lähimuspõhimõtet, see puudutab kohalikke küsimusi ja mina olen selle vastu, et komisjon tegi sellest määruse, ilma et seda oleks üldse arutatud. minu arvates peaks see asi ikkagi jääma direktiiviks ma tean, et mõnikord on probleeme teatud liikmesriikide või teatud fraktsioonidega, aga me peame ikkagi vaatama tulevikku, mis saab kümne aasta pärast näiteks ja meil on siiani kohalikul tasandil kokkulepped lennujaamade ja kohalike sidusrühmade vahel väga hästi toiminud ja selline lähenemine võiks jätkuda. nii et, et äh, äh, mõelge sellele ja lõpuks tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest ja ma olen kindel, et me saavutame hea tulemuse. aitäh! proua De Veirak härra esimees, mis puudutab äh, müra, äh, siis siin on väga kerge laskuda demagoogiasse. me peame siin arvestama väga paljude asjadega, ma ei jaga küll äh, härra Leifridi kõiki seisukohti, siiski tahaksin teda tänada selle töö eest, mida ta on selle teema kallal teinud ma juba ütlesin, et ma ei toeta artiklit kümme, seda komisjoni järelevalveõigust, nii nagu ta on välja pakutud. meie kolleeg äh, on teinud ettepaneku, mis minu arvates on väga hea kompromiss Äh, nende meetmete rakendamine äh, peab kuuluma kohalike äh, omavalitsuste pädevus, sellepärast et nemad tunnevad väga, väga hästi kohalikku olukorda ja ei saa lubada seda, et Brüssel, kes asub nendest kohalikest lennujaamadest väga kaugel, hakkab otsustama. toetan ka meie kolleegide seisukohta delegeeritud aktide küsimuses Äh, väga oluline on, et otsused langetatakse kohapealsete inimeste osavõtul äh, ning mis puudutavad neid üleminekumeetmeid juba kehtestatud piirangute osas, siis toetame siin raportööri seisukohti. raportööri ettepanek, äh, mis puudutab neid müra piirväärtustega õhusõidukite uut definitsiooni, siis me toetame raportööri lähenemust. ja veel üks punkt Äh, kus ma raportööri lähenemist ei toeta. Äh, see puudutab kohalike elanike tervist. Äh, mulle tundub, et me hakkame siin sisse tooma kriteeriume, mida on väga raske mõõta, väga raske on siin teha kindlaks, millise, millise elaniku tervislik seisuk on just müra tõttu halvenenud. niisiis ma arvan, et niimoodi meil võib tekkida selline äh, Äh, olukord, et seda, sellest kriteeriumist on väga äh, raske kinni pidada ja seega raske leida tasakaalustatud lähenemist, aitäh. proua Düran aitäh, äh, esimees, äh, kallis äh, raportöör, kallid kolleegid, mis puudutab artiklit kümme, siis juhiksin tähelepanu paarile asjale. kõigepealt lisaks sellele tasakaalustatud lähenemistele, mida ma hästi tunnen, sellepärast et kahe tuhande esimesel aastal, kui Belgia oli Euroopa Liidu eesistuja, siis ma pidasin läbirääkimisi ICAO, ICAO-ga selle kuulsa tasakaalustatud lähenemise üle nii et, et ma olen täiesti, täiesti kursis nende otsustega, mida Euroopa äh,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 minu arvates ähm, on meil vaja kehtestada tõesti äh, Euroopa Liidu tasandil normid, mis meid kaitseksid müra eest ja mis puudutab tervist, siis tegelikult see tervis ei ole mingi ähmane probleem, mida ei saa mõ-, mõõta, see on tegelikult ka sotsiaalne ja majanduslik probleem, sellega käivad kaasas äh, tohutu suured kulutused, nii et, et ma arvan, et me tõesti peame oma kohane, kodanike tervist kaitsma ja kaitsma neid müra eest. ning äh, see tasakaalustatud lähenemine, nii nagu teda praegu tehvi, tehti, defineeritakse, tekitab probleeme õigluse ja võrdsusega sellepärast, et need meetmed võitluses müra vastu ei ole, on suudetud ainult konkreetsetele sidusrühmadele, mitte kõigile. me, me ei saa siin võib-olla kasutada sama lähenemist nagu saastaja maksab põhimõte ma ei tea, kas me peame kasutama põhimõtet, et see, kes müra tekitab, see ka kannab kulud nii et, et minu arvates on natukene ebaõiglane praegune lähenemine ning äh, mis puudutab äh, nüüd, et äh, mürasertifikaatide andmine lennukitele, siis see müra, mida lennukid tegelikult tekivad, tekitavad ja see müra, mida inimesed tajuvad, on natukene erinev Ehm, meil on olemas äh, üks äh, direktiiv muide ka, kus seda teemat käsitletakse. Ehm, nii et, et äh, võib-olla peaks raportis ka seda käsitlema, me teeme ka muudatusettepanekud selle kohta ja härra esimees, kui võimalik, me peaksime muudatusettepanekute edasi, esitamise lükkama edasi kahekümne üheksandale, kahekümne kuuenda asemel, siis saaksime natuke põhjalikumalt tööd teha, aitäh. Te võite küll paluda, aga vastus on ei, sellepärast et me leppisime juba kokku koordinaatoritega, et muudatuste esitamise tähtaeg äh, on paigas ja minu ettepanek on, et see jääb kahekümne kuuendaks septembriks. härra Grosch järgmisena. ja lühidalt, esimees, tahaksin meenutada, et meil on siin erinevad äh, nüüd andmed, Stockholm peaks äh, käsitlema asja paketina siiski. edasi. mul on hea meel äh, kuulda erinevatel teemadel ka regioonide komitee arvamust. siin on tegemist teemaga, kus tuleb äh, esi-, ehitada sild rahvusvaheliste ettekirjutuste Euroopa Liidu ähm, seadusandluse ja kohaliku tasandi vahel, nii et meil tuleb siin teha ära suur diplomaatiline töö. ma toetan lähenemist artiklile number kümme. kindlasti oleks seda võimalik ka natukene parandada niimoodi, et toonitatakse veelgi rohkem kohalikul tasandil saavutatud, mida uued reeglid ei peaks äh, küsimärgi alla seadma. kohalikul tasandil on leitud äh, häid äh, kontseptsioone ja me ei peaks neid mõõtma uutest kriteeriumidest lähtuvalt, vaid sellest, kuivõrd rahul nende tulemustega seal ollakse ja mis puudutab äh, üldist tõhusust, siis see on väga laialdane mõiste, tuleb arvestada kahe aspektiga. esiteks müra, tervishoid ja teisalt äh, elanike arv küsimus on ju erinev, kui linnata piirkonda, kus on paar miljonit elanikku või paar tuhat äh, elanikku. me ei pea kõike äh, ühtselt äh, reguleerima ja peame lähtuma sellest, mida tõesti need kohalikud elanikud seal asjast arvavad, kuidas see neid mõjutab ja suur tänu raportöörile tehtud tööst! aitäh ja enne kui annan sõna komisjonile, tahaksin tänada raportööri ma arvan, et mis puudutab neid müra piirväärtusega õhusõidukeid, siis ma olen täiesti nõus teie muudatusettepanekuga kuusteist, see on õige lähenemine. mõned meist veel mäletavad äh, seda Fresketi juhtumit. Äh, see juhtus paar aastat tagasi Äh, äh, see juhtum tuleb meile ikka aeg-ajalt veel meelde. Äh, tol korral me langetasime otsuse niimoodi, et me ei arvestanud sellega, mida mujal maailmas tehti. nii et, et ma arvan, et see raportööri läge, lähenemine on täiesti õige ning jään ootama neid muudatusettepanekuid, mis võimaldaksid meil saavutada midagi olulisemat ja nüüd komisjoni esindaja aitäh, esimees, nagu te juba ütlesite, äh, müra probleem on väga keeruline probleem äh, mis, äh, millega tuleb tegeleda kohalikul tasandil, riiklikul tasandil, Euroopa tasandil ja ka rahvusvahelisel tasandil. mõningad esialgsed tähelepanekud, mis puudutavad siis härra Leifridi raportit. kõigepealt tervise ja Äh, tervise ja turvalisuse küsimus äh, me teame, et terviseküsimustega tuleb arvestada kohalikul tasandil ning komisjoni ettepanek äh, käsitleb siis asju, mis ei ole otseselt seotud tervishoiu ja turvalisuse küsimusega. me kõigepealt üritasime siis selgitada sidemeid selle direktiivi ja tuhande üheksasaja üheksakümne üheksanda aasta direktiivi vahel. Äh, meil on äh, probleem äh, selliste üldiste definitsioonidega. me siin ka oleme kasutanud termineid, mida Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon ei kasuta. nüüd, mis puudutab nende Äh, äh, müra äh, piirväärtusega õhusõidukitele normide kehtestamist, siis mil määral me saame üleüldse sekkuda? kas me peame olema väga ranged või ei? komisjon on teinud ettepaneku sellise piiri vähemalt kümme vetsipelli. Teie raportöör on teinud ettepaneku lükata edasi selle normi kehtimise algus, aga sellisel juhul me jätame kohalikud ja äh, äh, riiklikud äh, äh asutused siis otsustamise õigusest ilma. nüüd äh, veel üks asi, mis on oluline nii äh, komisjonile kui mis oluline just komisjonile, nimelt komisjoni järelevalveõigus. varem Äh, oli niimoodi, et äh, komisjon äh, ei saanud langetada otsust kohalike omavalitsuste asemel. selles, kogu selles protsessis on vaja ka läbipaistvust ja sellest ongi motiveeritud siis komisjoni ettepaneku artikkel kümme. viimane punkt delegeeritud aktide küsimus. delegeeritud aktid on vajalikud selleks, et ajakohastada teatud sätteid, näiteks neid, mis Äh, äh, on seotud äh, tehnoloogilise arenguga. olgu tegemist siis lennukite arenguga, arengutega, mis on toimunud ICAO-s. komisjon leiab, et me peaksime selgemaks tegema selle delegeeritud aktide küsimuse, meil on vaja selget menetlust selleks, et me saaksime kohandada siis Euroopas kehtivaid õigusakte vastavalt maailmas toimunud arengutele. loomulikult oleme me valmis äh, kohtuma teie raportööri ja saadikutega, et me leiaksime võimalikult hea kokkuleppe sellel teemal, aitäh! aitäh, härra, härra Leifrid, enne kui ma teile sõna annan tahaksin vastata komisjonile. ma ei tea, kas asi on ainult minus, võib-olla saadikud võivad mind toetada või ja mulle tundub, et komisjon on väga äh, valiv, äh, kui otsustab, kas ICAO reeglitest kinni pidada või neid rikkuda. Te peaksite oma tegevuses olema siiski järjekindlad, aga nüüd, härra Leifrid, teie olete siin ekspert. suur tänu, esimees jah, teie mainisite seda, mina poleks seda maininud nii, aga mul on hea meel selle üle, mida Euroopa Komisjon ütles. artikkel kümme pidi äh, sisse tooma rohkem äh, läbipaistvust äh, riiklike ametkondade otsustesse, nii et ma näen siin võimalus kompromissiks me soovime rohkem läbipaistvust ja mitte sunnimeetmeid ja tundub, et Euroopa Komisjon ei pea neid sunnimeetmeid ka enam vajalikuks, nagu öeldi. selle üle mul on hea meel. ja muidu ei olegi enam nüüd palju öelda. nagu ma alguses mõtlesin, kui ma selle teema sain, siis äh, esimene mõte oli jah, et äh, oh jumal, küll see on keeruline, aga nii keeruliseks see siiski ei osutunud, kui ma kartsin, sellepärast et kolleegid on koostöös minuga olnud väga konstruktiivsed. olen saanud ka kõrgekvaliteedilist abi ja alustasin inglise keeles, lähen inglise keelele uuesti üle. ma olen arvamusel, et äh, kõik on öeldud, aitäh! suur tänu, kahekümne kuues äh, september on äh, siis äh, mut-, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja arutame teemat septembri lõpus, oktoobri alguses, loodetavasti jõuame täiskogule selle teemaga detsembris. ja nüüd äh, hommikune koosolek on meil läbi saanud ja pärastlõunal kell kolm algab meil kuulamine teemal äh, liikuvusnädal ja seal on neli kõnelejat, nii et kohtume pärastlõunal, suur tänu!